aitäh, president, ma tahaksin teilt küsida, milline on parlamendi uurimise seis, mis puudutab proua Le Peni hääletuspettust? öeldi ju, et meie koda informeeritakse selle uurimise tulemustest ning samuti tahaksin öelda, et osa tõest on jäänud varju, nagu proua Le Pen tunnistas, et härra Marceldo Graaf hääletas tema eest tema asemel, aga ta jättis mainimata asjaolu, et, et Front Nationali peasekretär Äh, proua Nicolas Bey on äh, samuti tema nimel hääletanud ähm, äh, heitmete resolutsiooni osas, see puudutas siis Volkswageni juhtumit, ma palun, et parlamendi juurdlus ka selle faktiga arvestaks selle teise valemus, vale, valimispettusega. niisiis ma tahaksin, et kõik see, nii parlamendi president kui peasekretär sellega arvestaks, aitäh mm.. Eh, thank you, madam aitäh, proua Koratsa-Pilt, ma võin teile kinnitada, et parlamendi president tegeleb selle küsimusega. proua Le Pen, protseduuriline küsimus. lugupeetud president, kolleeg juhtis tähelepanu teatud asjadele, aga ma ei tahaks selle pärast sõna võtta tahaksin meelde tuletada eh, kodukorra reegleid kakskümmend kaks neljandat eh, rida kus äh, öeldakse, et, et, et äärmiselt oluline on äh, unustada seda, mille nimel me hääletame, ärgem unustagem äh, tänasel päeval, kui me tähistame vaherahu, ärgem unustagem seda sõda, kus üheksa miljonit inimest said Euroopas surma. härra president, meie siin me, meie siin Euroopa Parlamendis töötame sellel päeval, kuidas me näitame üles eh, lugupidamist nende inimeste vastu, kes surma saime Belgias ja Prantsusmaal on see vaba päev. meie suhtume põlgusega nendesse inimestesse, kes sõjaväljal surma ning protestimärgiks eh, kutsun kõiki prantslasi üles siit täiskogu saalist lahkuma ja hääletusel mitte osalema. Um, eh, aitäh, jällegi protseduuriline küsimus Äh, härra Kramer. Äh, vähemalt sel korral me ei ole siin midagi petnud, sellepärast et meie tõesti kõik läheme ära. Mr. Kammer, point of order ma tahtsin küsida, et kuidas te nüüd talitate, kui proua Le Pen on hääletamisel äh, võltsinud ja kui hääletustulemus oli ainult ühe häälega ühele või teisele poole, et kuidas siis hääletustulemustesse te nüüd suhtute, kui ühe hääle erinevus tekkis? nagu ma ütlesin, president tegeleb selle asjaga. veel üks protseduuriline küsimus, jah, palun härra Obermeier. ma tänan, härra president. ma tahan, kas ma sain valesti aru või tõlge ei tulnud läbi? Äh, kas äh, nüüd tõesti äh, need, kes on ebasoovitavad siin, lasti lahkuda saalist? jah, ma ütleks, et see on häbilugu jah, aga kui, kui nüüd ma millestki valesti aru sain, siis ma vabandan muidugi. I think the wrong translation uh,. Put order. Ah, kas teil oli siis äh, tõlkega probleeme, härra? jällegi protseduuriline küsimus. president. Äh, lugupeetud president, mina olen prantslane mina ei lähe ära siit saalist, sest ma austan seda kogu, aga ma tahaksin et öelda seda, et täna see päev algas minu kodumaal paljude mälestusüritustega, tegemist oli äh, sõja mälestamisega ja Euroopa, kes ei mälesta, on Euroopa ilma südameta ja ma loodan, et äh, me kunagi ei unustaks ära seda, mis üheteistkümnendal novembril juhtus. Merci beaucoup, monsieur député. suur aitäh ja nüüd alustame hääletust ja kõigepealt härra Sorinio raport, mis puudutab ähm, avaliku sektori kaasajastamist. Äh, niisiis kõigepealt plokk üks, muudatus üheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud. vastu võetud. ja nüüd hääletame äh, resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd järgmine nimeline hääletus. jällegi hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. aitäh. ja nüüd äh, hääletame tulevast lennunduspaketi ühisresolutsiooni eelnõu ja kõigepealt äh, esialgne tekst, äh, lõige üks, esimene osa, kes on poolt? vastu, vabandust, kes on poolt?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 Äh, lõige üksteist esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaksteist esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige viisteist, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, aitäh, vastu võetud kuusteist, esialgne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige seitseteist, esialgne tekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud suure häälte enamusega. nüüd pärast lõiget seitseteist on meil suuline muudatusettepanek proua Maltese. härra Maltese, palun. jah, ma äh, tahaksin lisada, et kutsun komisjoni üles tugevdama töötajate ja tarbijate kaitset lennuettevõte pankroti korral. ma ei usu, et keegi on selle vastu. kas keegi on vastu sellele ettepanekule, sellele suulisele ettepanekule? siis hääletame seda suulist muudatusettepanekut. ei, ei siiski uus olukord on tekkinud me peame nüüd lugema, kas meil on nelikümmend saadikut, jah, nelikümmend on selgelt püsti seismas. niisiis, me ei saa hääletada seda suulist muudatusettepanekut, hääletame lihtsalt eh, nüüd eh, lõiget kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, aitäh, vastu võetud. lõige üheksateist, esialgne tekst poolt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 resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. A teraz e, dziękuję za sprawne głosowanie. Przechodzimy do sprawozdania. Aitäh selle hääletuse eest ja jätkame nüüd e, proua Hübneri ja härra Laineni raportiga, mis puudutab Euroopa Liidu valimisõiguse reformi ja kõigepealt muudatusete plokk. alustame siis esimesest plokist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus lõppenud, vastu võetud kakskümmend kuus. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend. rohelistelt nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid ja ALDE nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend viis Aldelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa nimeliselt jällegi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üks langeb nüüd ära, see oli roheliste muudatus ja nüüd muudatus kolm nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks. esimees vabandab ja ütleb, et see lai langeb ära nüüd nimeliselt seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, aga siiski me peame tulema tagasi neljakümne kahe juurde, seda tuleb siiski hääletada, Rahvapartei eh, muudatus ja kahes osas, niisiis muudatus nelikümmend kaks, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletus lõppenud. vastu võetud. teine osa nimeliselt hääletus alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nii, seitse langeb ära, nelikümmend kolm kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, see muudatus on tagasi lükatud. härra Roil Lainen. Äh, sellel kolmandal osal ei ole mingit mõtet, me ei taha üldist võrdsust äh, siin arvud on segadusse läinud lihtsalt. me sooviksime soolist võrdõiguslikkust järgmiste, järgmisel korral, nii et, et kui hääletate, siis hääle, kui see läheb hääletusse, hääletage vastu. You are right. Teil on õigus. Popravka šusta. Uh, nüüd muudatusettepanek kuus langeb ära. viiskümmend kaks rohelistelt, nimeline hääletus. ma pean vabandama, viiskümmend kaks langeb ka ära. nüüd me hääletame kaheksandat, kaheksas muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus algas kaheksas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksas muudatusettepanek komisjonilt. poolt, vastu, erapooletud. ma tänan, vastu võetud viiskümmend kolm langeb ära, viiskümmend neli ka, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis langeb ära, nelikümmend üks Rahvaparteil ja sotsiaaldemokraatidel nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse langevad ära, viiskümmend kaheksa samuti ja kakskümmend kaheksa nimeline hääletus. kakskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. esimene lõige, algtekst viies osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma tänan, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algas. tänan. hääletus lõppes. vastu võetud. neljas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine lõige kuuskümmend üks ECR-ilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma näen, et on tagasi lükatud. teine lõige algtekst, nimeline hääletus. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. neljas lõige, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viies lõige, algtekst, osade kaupa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud lõige kuus, algtekst osade kaupa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. täna on vastu võetud. pärast kuuendat lõiget. nelikümmend viis rohelistelt langeb ära. Eh, pärast, siis on lõige seitse, kuuskümmend neli D, nimeline hääletus. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksas lõige algtekst, nimeline hääletus. hääletus algas, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksas lõige nelikümmend kuus rohelistelt langeb ära. nüüd on meil üheksas lõige algtekst kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tänan. vastu võetud. nüüd teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. pärast üheksandat lõiget nelikümmend seitse rohelistelt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa üheksa rohelistelt, langeb see ka ära. nelikümmend neli D Rahvapartei ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lõige seitseteist algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas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 hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, teise, kahekümne teises lõikes roheliselt langeb ära ja me hääletame algset teksti kahekümne teises lõikes kahes osas, esimene osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd teine osa, jälle nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend neli, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. ja vastu võetud. nüüd volitus neli, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast seitsmendat volitust muudatus kuuskümmend kaks Rahvaparteid ja sotsiaaldemokraatide poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ma tean, et me oleme väsinud, aga palun korralikult käsi tõsta, nii läheb lihtsamalt. põhjenduspunkt A, algtekst, jagatud esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt B algtekst osadega, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tänan, põhjenduspunkt E, ENF-i muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunkt F algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm ECR-ilt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. põhjenduspunkt J, algtekst osadena, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L, kolmkümmend seitse ENF-ilt nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. põhjenduspunkt L, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, er-, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M viiskümmend üheksa ECR-ilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. M algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt N algtekst osadena, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. mulle näib. põhjenduspunkt O. algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. pärast põhjenduspunkti P kolmkümmend neli sotsiaaldemokraatidelt ja ALDE-lt nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt Q kolmkümmend kaks, seitse R-ilt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunkt Q algtekst osadena, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, siin on meil nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt R, algtekst osadena, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt T, algtekst osadena, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. teine osa, jälle nimeliselt hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt U kuuskümmend ECR-ilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa NF-ilt nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt U algtekst kolmes osas, esimene osa poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud teine osa nimeliselt hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud põhjenduspunkt V kolmkümmend üheksa ENF-ilt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt V algtekst nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. põhjenduspunkt kaks siis V nelikümmend ENF-ilt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaks siis V algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt X, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt AA, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes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 vastu võetud. põhjenduspunkt AC, algtekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. AD on põhjenduspunkt, algtekst. kes on poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt AF algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AG algtekst osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. selle kontrollime üle ma ei ole päris kindel. teeme nimelise hääletuse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd põhjendus punkt AH algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd on vaja läbi hääletada kogu resolutsiooni tekst. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. suur tänu teile ja teie, kes te saate nüüd õhtusöögile minna, siis ma kadestan teid. tundke sellest rõõmu. Yeah. <laughs>